kohta ja selle äh, arve võib ka siis ise kinni maksta. tahtsin lihtsalt niimoodi selle arutelu siin praegu kokku võtta. suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg, sellega on see arutelu ammendunud ja hääletame homme järgmine päevakorrapunkt on kolleeg Peeleti raport A seitse null null null üks murd kaks tuhat üksteist toiduainete radioaktiivne saastatus ja kolleeg Vellet, teil on neli minutit sõna. Well, thank you well, voorzitter. Meneer de commissaris, beste collega's, goedenavond. suur tänu, härra president, härra volinik, daamid ja härrad. me räägime toiduainete ohutustest ja sööda ohutusest ja tegemist on tõesti väga prioriteetsete küsimustega Euroopa Liidu jaoks. ja seepärast on ka see raport nii tähtis loodetavasti ei ole meil mitte kunagi vaja enam neid sätteid kasutada. me räägime siin ju, ärgem unustagem äh, radioaktiivsest kiirgusest ja praegu kehtivad sätted on osaliselt juba kakskümmend aastat vanad ning äh, põhiseaduslik ega ühiskondlik äh, tausta taust on muutunud ning nüüd tuleb meil äh, sätted üle vaadata. ma loodan, et homme võtab parlament selle raporti vastu ja ülejäänud Euroopa Liidu institutsioonid arvestavad sellega. kõigepealt, ma loodan, et volinik tõesti väga täpselt kuulab, mida ma siin räägin. on ju väga tähtis, et komisjon sellistes aruteludes otsustavat rolli mängiks komisjon peaks olema siin keskne niiditõmbaja. härra volinik, väga tähtis on see, et komisjonil oleks olukord kontrolli all. ja tegemist on küsimusega, mis läheb kaugemale kui riiklikud huvid ja tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuenda aasta Tšernobõli õnnetus on praeguste sätete aluseks. nüüd tuleb meil aga olukord üle vaadata ja kohandada sätted praegusele Euroopa institutsioonilisele ülesehitusele. praegusel hetkel komisjon on öelnud ka, et ta soovib sätet kohandada tehniliste edusammudega ja et kaasatakse ka tehnilised eksperdid, nii tuumaenergia eksperdid kui ka toiduainete eksperdid. praegusel hetkel seda reeglites kirjas ei ole ja me paluksime, et seda selgesõnaliselt tehtaks. me palume komisjoni, et ta järgmisel aastal esitaks teatise praeguste normide kohta, kehtivate normide kohta ja selle kohta, kas norme kavatsetakse veel kord üle vaadata ja ka nimekiri ja ka selle kohta, kas praegu vähem levinud toiduainete nimekirja kasutatakse või mitte, kas see nimekiri peaks jääma kehtima või mitte siis on veel väga tähtis küsimus veel ka imikute ja väikelaste toit. praegune praegused sätted ei vasta enam toidule kehtestatud äh, sätetele Euroopa Liidus. parlament on teinud ettepaneku, et äh, asjast puudutatud äh, talupidajad, põllumajanduslikud tootjad saaksid äh, kahjuhüvitisi nõuda. praegusel hetkel seda pole ette nähtud ja ma loodan, et komisjon siiski selle ettepaneku sisse kirjutab. siis õiguslik alus. parlamendi õiguskomisjon ütleb selgesõnaliselt, et seda küsimust on kajastatud äh, artiklis sada nelikümmend kaheksa ja siin on mõeldud meetmeid, millega tuleb rahva tervist kaitsta. tegemist on põhimõttelise muudatusega, see tähendab seda, et meil on kaasotsustamisõigus vastupidiselt praegusele õiguslikkusele alusele, kus meil oli kõigest nõuandev roll Euratomi lepinguni kaudu. me lähtume sellest, et komisjon ja nõukogu arvestavad selle tõsiasjaga, sest see on ka kõikide Euroopa kodanike huvides, suur tänu! suur tänu, kolleeg Pelet ja nüüd saab sõna volinik Barnier komisjoni nimel. suur tänu, härra president, lubage mõistagi kõigepealt äh, vabandada härra Šefčovitši ja härra Oettingeri ees, kes kahjuks ei saanud äh, täna istungil osaleda ja seega on minu asi siis tänada härra Pelletit raportöörina et ta on äh, koostanud raporti nii olulises küsimuses, nimelt siis toiduainete radioaktiivse staatatuse äh, küsimuses ja ka loomasööda osas. Äh, ma tahaksin siis rõhutada sellele, et meie tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmenda aasta direktiivi määrusest läheb ainult üks osa muutmisele see puudutab eh, siis eh, nõukogu täidesaatvat võimu, kõik teised küsimused eh, lähevad kodifitseerimise alla ja seega jäävad täiesti muutumata ja muutmata. ma ütlen teile ausalt, et komisjon ei ole nõus härra Pelleti muudatusettepanekutega mitmel põhjusel, esimene nendest institutsionaalne, teine sisuline, kõigepealt tuleb kindlasti järgida parlamendi ja komisjoni ja nõukogu vahel kokku lepitud äh, institutsioonide vahelist kokkulepet ja see näeb ette äh, seda, et kodifitseeritud osasid ei saa muuta, välja arvatud ainult erijuhtudel ja seega see ongi välja töötatud selleks, et äh, tagada see järjepidevus, äh, millest äh, me oleme mitu korda rääkinud. selle distsipliine, distsipliini väga range iseloom peaks siis tagama institutsioonide vahelise tasakaalu ning jätma komisjonile tema algatusõiguse kui üks institutsioon ei austaks institutsioonide vahelist kokkulepet, tekitakse kindlasti ületamatuid kahjuseid, kahjusid sellistele tehnilistele kokkulepetele ja seega on väga oluline mõelda siiski parema seadusloome raamistikule, mille me oleme võtnud vastu läbipaistvuse suurendamiseks. teine põhjus, miks me ei saa olla nõus muudatusettepanekutega, puudutab sisulisi küsimusi. ITRE muudatusettepanekud puudutavad aluslepingut. Euratomi kolmekümne esimene äh, äh, lõige asendatakse kuuekümne kaheksanda lõikega Euroopa Liidu äh, toimimise lepingust õiguskomisjoni, õigusteenistuse arvamus komisjonis ei ole aga kinnitanud seda vajalikkust. Euratomi lepingus on väga konkreetsed sätted toodud selles vallas. nagu te teate, art-, Euratomi artikkel kolmkümmend üks jäeti paika ka Euroopa Kohtu otsusega, see puudutab ometigi ka rahva ja töötajate kaitset radioaktiivsest aastatuse eest, nii nagu on peatükis kolm kirjas ja eriti siis sõnastatud ähm, kolmekümne esimeses ja kolmekümne kaheksas lõikes. kohtulahendis on öeldud, et äh, sätted, mis kehtivad äh, üle terve ühenduse koolituse jaoks äh, ei saa olla otsused institutsioonide poolt, vaid Eurotami lepingu sätete kohaselt tuleb seda teha ja seega on Eurotami lepingu sätte rakendamine ainus õige lahendusviis seega meil on komisjonina juriidilised piirangud ja seega oleme otsustanud need muudatusettepanekud, mis on esitatud härra Pelleti raportiga, on edasi lükatud, seda ma tahtsin öelda siis härra Oettingeri ja härra Šefčovitši äh, nimel täna siin. suur tänu, volinik Barnier ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel kaks minutit, proua Jordan Sisseli härra president radioaktiivsus on eh, veidi müstiline asi, inimesed on selle ees hirmul, sest et eh, radioaktiivsust ei saa näha, seda ei saa tunda, aga see kahjustab eh, elusolendeid. sellel on samas ka mitmeid positiivseid iseloomuomadusi ning seetõttu kasutatakse seda meditsiinis, uuringutes, materjaliuuringutes, elektri loomiseks ja nii edasi. selleks, et äh, saaks äh, neid positiivseid mõjusid kasutada, peame me leidma inimeste hirmudele õiged vastused. Äh, peame tagama nende turvalisuse raportöör on teinud seda suurepäraselt, kui ta valmistas ette muudatusettepanekud määrusele, mis puudutab toiduainete saastumist radioaktiivselt õnnitlen teda ning tõesti loodan, et komisjon muudab oma seisukohta ning võtab arvesse selle, mida raportöör on ette valmistanud. loodan ka, et äh, nõukogu äh, teeb samasugust ettevalmistustööd, nagu parlament seda teinud on ning mul on, äh, mul on, mul on tõesti pettumuseks, et nõukogu esindajad ei ole enam meiega. mul tekib küsimus, kas see on ignorantsi märk mis puudutab Euroopa Parlamendi arvamust sellistes küsimustes. usun, et nõukogu ning komisjon peavad leppima nende demokraatlike arengutega, mis on leidnud aset pärast eh, Euratoni lepingu vastuvõtmist eh, ning nad eh, peavad rohkem arvesse võtma ka seda, mida meie oleme siin öelnud ning vastu võtnud, mis puudutab radioaktiivsust vastasel juhul võime me avada Pandora laeka. suur tänu, järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel kolm minutit, kolleeg Kiirek, palun. energeetika jądrowa, a także cała härra eh, president, eh, tuumaenergia isotoopide loomine, meditsiinieksperimendid, eh, teised eesmärgid see kõik nõuab kohaseid turvastandardeid. on kas-, oluline kasutada turvalisi toiduaineid, loomasööki, medikamente, täna äh, see risk äh, radioaktiivsest saastest ei ole väga suur, aga seda peab alati minimiseerima. Äh, reaktorid et äh, õnnetused, kaasa arvatud Tšernobõl, on toonud endaga kaasa selle, et äh, radiatsiooni kaitse kriteeriumid on väga ranged, aga tagajärjed ei olnud nii äh, tõsised, kui arvati veidi sai saastatud pinnas, see tähendas seda, et toiduained olid kõrgema radioaktiivsuse astmega riskipiirkondades, aga mulle tundub, et see reaktsioon oli liialdatud hetkel on inimesed naasmas nendesse küladesse, mis tookord maha jäeti. mõned eksperdid leiavad, et äh, see äh, oli äh, kõrge radiatsiooni boonus, see jäi teatud astmest madalamale aga on võetud vale lahendamine seal nende künniste uurimiseks ning leitud äh, asjadele administratiivne lahendus selle asemel, et äh, teaduslik lahendus kasutusele võtta. ja selle tagajärjel piirdub äh, äh, radiatsioon äh, see ta, tasemetega, mis on isegi madalam kui see, mis looduses tekib. hetkel Äh, on see doos ka umbes kakskümmend neli millisilvertit aastas ning äh, seitsme aastaga äh, koguneb see umbes kahesaja millisilvertini ning seetõttu on oluline uurida nii radiatsiooni avariide tagajärgi kui ka loodusliku radiatsiooni tagajärgi, kaasa arvatud seda, mis tuleb vulkaanilisest tegevusest. mõnikord on seal riskid isegi suuremad. esimene puudutab Äh, toiduaineid, lihaseid, kilpnäärtegevust, teine puudutab pigem nahka ja kopse. proua Hall, palun. härra president, äh, see debatt äh, radioaktiivsuse taseme üle on väga ajakohane, sest et selles aprill, sellel aprillil on Tšernobõli katastroofi kahekümne viies aastapäev. paljud Äh, meist mäletavad, kuivõrd äh, mures oli, oli avalikkus too hetk ja kui kaua see radiatsioon kestis sellistes kohtades nagu Inglise järvede piirkond, kus pinnase tingimused ning suur vihmatase äh, viis selleni, et pinnas oli saastatud aastaid. seetõttu on äärmiselt oluline, et meil oleks paigas süsteem, mis annaks kõige suurema kindluse avalikkuse liikmetele, kui peaks leidma aset järjekordne tuumakatastroof. seetõttu on meil vaja teistsugust õiguslikku alust ning peab laiendama ekspertide pane-, paneeli selleks, et kaasata siia ka sõltumatud teaduseksperdid, mis puudutavad rahva tervist ning toiduainete turvalisust. see ei saa olla selline teema, millega saavad, peaksid tegelema ainult äh, tuumaeksperdid, see puudutab äh, palju suuremaid muresid äh, öeldakse, et radiatsiooni tase on seatud selliselt, et toiduained oleks turvalised kõigi kõigis vanustes inimeste poolt tarbimiseks. Äh, kas te kujutate ette selle, seda muret, mis tekiks, kui öeldakse, et äh, need porgandid on sellised, mida täiskasvanud saavad turvaliselt süüa, mitte aga lapsed. meil on vaja selgeid suuniseid selleks, et selliseid, mida kõik saaksid usaldada. ma arvan, et me peaksime järgima siin Ameerika Ühendriikide mudelit ning panema maksimaalse äh, tõhusa taseme ühe mikro, mikrosilvertoni aastas kõigile Äh, neid tasemeid lisades vaadati üle, sest et nad ei võta arvesse neid erinevusi, mis on dieetides ning kultuurilistes äh, erinevustes. Äh, näit-, niisiis peab komisjon esitama täieliku raporti maksimaalsete lubatud tasemete koha pealt. lõpetuseks tahaksin tänada raportööri härra Pelletit selle äärmiselt konsensusliku lähenemise pärast, mida ta äh, selle raporti koostamisel võttis ning äh, loodetavasti komisjon peab silmas, et parlament on märkimisväärselt üksmeelne selle kausta osas, aitäh! suur tänu, kolleeg Hall ja nüüd kaks minutit roheliste nimel proua Harms, palun! suur tänu, härra president, me tegeleme nende komisjoni ettepanekutega, kuna praegune praegune määrus enam ei kehti, selle kehtivusaeg lõppes kahe tuhande kümnendal aastal ja nende ettepanekute läbivaatamisel meenus mulle kolleeg Bruknits, kes kahe, kaheksakümnendatel aastatel siin kojas äh, töötas just Tšernobõli tagajärgede kallal ja ta ütles, et kõige suuremaks probleemiks oli läbipaistmatus ja see, et meil ei olnud võimalik sisse viia demokraatlikku järelevalvet ja kontrolli ja täiesti šokeeriv on see, et täna on meil vaja olla siin kaitsepositsioonil ja see, mis meile on esitatud, seda ei ole võimalik Euratomi lepingu järgi teha, vaid et tarbijakaitse, kodanike kaitse põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingul, nii et äh, tahaksin veel kord üles kutsuda eriti just härra Barnier'd, kuna ta on Prantsusmaalt pärit, et ta hoolitseks sellest, et olukord muutuks. toona tegi Prantsusmaa nii, nagu radioaktiivsed pilved oleksid lihtsalt Prantsusmaast suure ringiga mööda läinud, aga tegelikult ju see nii ei ole ja väga palju on vaja veel ära teha. me peaksime vaatama USA reegleid, tegemist on konservatiivse lähenemisega, piirmäärad ei tohiks olla mitte vanadele ja noortele, tugevatele ja nõrkadele, vaid me peaksime lähtuma sellest, mis on lastele lubatud, ehk piirmäärad peaksid olema väga konservatiivsed USA soovitused on kümme korda madalamad kui see, mis siin on praegu Euroopa Komisjoni ettepanekutes, Euratomi ettepanekutes kirjas. ma tõesti leian, et te peaksite siin, härra Barnier, lähtuma sellest, mida ütlesin mina ja kolleeg Hall. suur tänu ja nüüd äh, kuue NGL fraktsiooni nimel kolleeg Mattias, palun. suur tänu, härra president ka mina tahaksin kõigepealt ühineda kõikide nende kolleegidega, kes ütlesid, et äh, radioaktiivse kiirguse puhul on kõige tähtsam rahva tervis. see on kõige tähtsam küsimus, millest me siin räägime kiirgus, saaste mõjud mõjutavad just meie tervist ja õiguslik alus peaks olema ka selline, mis paneb kogu protseduuri keskmesse rahva tervisse. ja otsustavaks selles arutelus ongi äh, rahva tervis, ma saan aru, et neid arutelusid peetakse lähtudes Tšernobõli katastroofist, kuid Tšernobõli katastroof oli ainult heaks näiteks selle kohta, kui suur see küsimus on ja kui laiapõhjaliselt me peaksime seda vaatlema selleks, et inimesi kaitsta. seepärast tuleb meil tõesti väga selged reeglid paika panna. tahaksin kõigepealt toonitada, et siin ei ole üldse üritatud praegu küsimust rahva tervisele laiendada. ei ole ka üritatud meetmeid kaasajastada, välja võtta neid meetmeid, mis räägivad üksteisele vastu. siis on jäänud veel ka piir määrade küsimus. me ei saa lihtsalt öelda, et äh, teatud äh, ühiskonnagruppide jaoks kehtivad kõrgemad, teiste jaoks madalamad määrad. ei, kõike tuleb ühiselt kaitsta kõikides liikmesriikides, kaasa arvatud Portugalis. suur tänu, kolleeg Mattias ja nüüd FD fraktsiooni nimel saab üheks minutiks sõna kolleeg Rosbach suur tänu, härra president, tegemist on väga tähtsa küsimusega, piirmäärad äh, on väga tähtsaks äh, küsimuseks nii loomasööda kui ka toiduainete puhul. meil tuleb kaitsta inimesi ja loomi me peame kasutama viimaseid teaduslikke uuringuid selleks, et piirmäärad panna paika tänapäevaste teadmiste järgi. jah, otse loomulikult on meil vaja ühist kaitsetaset Euroopa Liidus. Lissaboni lepingus on kirjas, et meil on võimalik läbi viia ühiseid meetmeid, paika panna äh, julgeolekustandardid, kaitsestandardid nii inimeste kui ka loomade jaoks. rahvatervis on kõige tähtsam väga tähtis on ka äh, tuua välja seda, et piirmäärad Euroopa Liidus on kõrgemad kui USA-s. ärgem äh, arvake nüüd, et äh, kiirgussaaste oleks Euroopas vähem ohtlik kui USA-s. me peame väga selged normid välja töötama ja need kaasajastama. suur tänu! suur tänu, kolleeg Rosbach! ja nüüd poolteist minutit kolleeg Segedi mitteühinenute nimel. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid Ungari elas samuti eh, üle tuumakatastroofi pärast eh, Tšernobõli tuumajaama õnnetust ning eh, me peaksime tegema endast kõik Ähm, selleks, et vältida äh, tulevikus taolisi õnnetusi. ja ennetuse äh, osa on kindlasti ka selles, et äh, seirataks tuumajaami senisest paremini ja minema peaks võib-olla üle taastuvatele energiaallikatele ja vähendama tuumaenergia osa energiasegus Euroopa Liidule on see äärmiselt oluline energiatarnekindluse kontekstis. niimoodi saaksime me parandada aga ka ohutust, see on tegelikult ainus viis, kuidas seda saaks teha. ärgem unustagem äh, rahvatervise aspekte. Euroopa Liidu kodanikud peavad mõistma, mis on nende jaoks hea ja mis ei ole nii hea. paigas peavad olema ka äh, Äh, õnnetuste järgsed plaanid, kuid äh, loomulikult kõige rohkem peaks äh, siiski keskenduma riskide maandamisele, see kõik on võimalik, kui selleks on poliitiline tahe ja kui sellele pühenduvad, me peame tegutsema, tegutsema täna. suur tänu, härra Šegedi ja nüüd peaks sõna saama proua Flašikova-Benova, kui ta pole endiselt jõudnud saali ja seega saab pooleteiseks minutiks sõna härra Möltser. Tšernobõl ja kiirguskatastroofi tagajärjed äh, olid meile väga ootamatud, ka kõikidele naaberriikidele. Euroopa Liit õppis sellest katastroofist ja pani paika piirmäärad. tuumakirgus äh, võib väga pikki aastaid äh, püsima jääda, ilma et me seda saaksime kuidagi maitsta, tunda või, või teisiti kindlaks teha. ärgem unustagem, et väga palju juhtus niimoodi, et korjati marju ja seeni metsast, kuid ei söödud mitte koha peal, vaid viidi nad mujale maailma osadesse. ja öeldi, et see olevat ohutu. ärge, just rasedad vanad inimesed ja lapsed on eriti ohustatud ja ka öö, nende puhul tulevad mõjud välja hiljem, kümned, kakskümmend aastat hiljem. praegusel hetkel ei ole meil võimalik piirmäära paika panna niimoodi, et me saame öelda, et see on tõesti ohuta. erinevad uuringud on näidanud, et haigused, allergiad tulenevad eh, kiirguskatastroofidest ja ka kiirguse ja geentehnika ko-, geenitehnika koosmõju peale pole mitte keegi mõelnud. kakskümmend viis aastat pärast Tšernobõli õnnetust ei saa sealses regioonis ikka veel seeni süüa, aga see ei tähenda ka seda, et me peaksime tuumajaamade töö lõpetama, vaid me me peaksime lihtsalt tuumakatsetustele lõpu tegema, aga sellest pole mitte mingit kasu, kui toiduainete kontroll eh, ohustatud piirkondades läbi viida, suur tänu suur tänu, kolleeg Möltser, ma väga vabandan. nüüd vaba mikrofon ja kõigepealt kolleeg Tantšila. suur tänu, härra president. suur tänu, mina leian, et Äh, radioloogilisele kiirgusele tuleb paika panna piirmäärad, kuid äh, normide puhul tuleb mõelda sellele, kuidas on võimalik rahvast optimaalselt kaitsta ja need normid peaksid kehtima kõikides liikmesriikides. Euroopa Liidu liikmesriigid vastutavad järelevalve eest piirnormide kinnipidamise puhul ja seda ka hädaolukorras piirmääradest tuleb kinni pidada nii toiduainete kui ka loomasööda puhul. peale selle tuleb arvestada ka keskkonnaga. maksimaalne lubatud piirnorm peab olema selline, millest ka kinni peetakse. ja nüüd kolleeg Ferreira viimasena vaba mikrofoni voorus. suur tänu, härra president tuumaõnnetus ähm, ja radioaktiivne saastatus on alati väga-väga tõsised õnnetused ja sellised õnnetused levivad üle piiride, puudutavad mitmeid riike ja seega peame andma endast kõik selleks, et taolisi õnnetusi vältida, et selliseid kriisiolukordi väli, vältida. seega äärmiselt oluline on koordineeritud tegevus, kuid loomulikult tuleb paika panna ka radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad seega tõesti tegemist on teemaga, mis on otseselt kodanike huvides. kuid äh, loomulikult peaks piirama ka liikmesriikide tegevus äh, te väidate, et tuleks liikmesriikide tegutsemisvabadust piirata, tegelikult see ei ole siiski õige, sellepärast et liikmesriigid vastavad ju ometigi oma rahva tervise eest ja õnnetuse juhtimisel on just nendel kõige õigemad vahendid äh, reageerida ja teatud piirmäärad paika panna nemad ainult saavad võtta kasutusele kiirmenetlusi. suur tänu, sellega on vaba mikrofon läbi. ja sõna saab volinik Barnier. suur tänu, härra president poliitikuna, kodanikuna ja volinikuna äh, üritan teile siis vastata. Äh, proua Harms, te ütlesite, et ma olen prantslane, ma lähen natuke kaugemale. see teema huvitab mind juba üsna kaua. Äh, ma tegelesin selle pinnase saastatuse küsimusega omal ajal Prantsuse Vabariigi põllumajandusministrina ja ma olin äh, üks vähestest ministritest, kes omal ajal käis Tšernobõlis, ma olin, käisin Sakrofaagis või ma olin kaitseülikonnas seal seitseteist sekundit, mul ei lähe see mitte kunagi meelest, see, see kogemus. ma ei, ma ei, ma ei unusta kõiki neid lapsi ja kõiki neid inimesi seal ja käivitasin omal ajal ministrina ka ökoloogilise programmi Euroopa jaoks, olen kirjutanud raamatu sellel teemal, olen rääkinud saastesega seonduvatest riskidest, eriti just nimelt tuumaenergiaga seonduvatest. see on teema, mis mulle väga südamelähedane, seega proua Harms. ja põllumajandusministrina loomulikult Prantsusmaal äh, olin ma vägagi äh, tegev sellistes küsimustes, et kuidas lepitada omavahel tarbijate ja ka äh, loomade tervishoid, see on, see on teema, kus on väga palju erinevaid tahkusid. ja ma mõistan, miks täna sellele nii palju Euroopa Parlamendi saadikud tähelepanu pööravad, see on täiesti õigustatud ja ma tahaksin tänada härra Peeletit ja tema komisjoni kaaslasi, kes, kes sellele kõigele nii palju tähelepanu on pööranud. ja pean teile juriidilisest küljest äh, ütlema välja komisjoni seisukoha, äh, kõigepealt äh, meie õigusteenistus, nagu ma ütlesin, härra Šefčovitši ja härra Oettingeri juhtimisel äh, on teinud oma otsuse ja ütlevad, et Euratomi leping on õige õiguslik alus äh, radioaktiivse saastatuse äh, korral ja et äh, selle lõike sätted on üle, ülimuslikud ja teiseks, komisjoni puhul loomulikult on oluline see, et peetaks kinni institutsioonide vahelisest kokkuleppest meie analüüs põhineb sellel kahel aspektil, sellega on kolleegium otsustanud need kak-, need muudatusettepanekud tagasi lükata. ja kolleegid, ma kuulasin teie sõnad ära, ma olen teiega ühtmoodi mures ja tänan teid selle arutelu eest. Merci. suur tänu ja nüüd sõna siis härra raportöörile, kes võtab meie arutelu kokku. härra Peelet, palun. suur tänu, härra president, Ähm, tere õhtust siis veel kord, härra volinik, ma austan teid kõrgelt, äh, eriti sellepärast, et teil on tõesti ähm, tõelised kogemused antud teemal, te käisite suisa omal ajal äh, Tšernobõlis ja teie ministrikogemus põllumajandusministrina, kuid andke siiski parlamendile võimalus äh, võidelda selle visiooni vastu me oleme seda teinud äh, varemgi juba Euroopa Kohtus üheskoos võideldes äh, ja, ja tegelikult meie lähenemine ei olegi ju nii erinev. Äh, Euroopa Parlament oma seisukohtades on väga, väga selgel positsioonil, õiguslikku alust tuleb muuta ja, ja, ja hoida kõik Lissaboni lepingu kohane ega me siin teiega niisama käsi ei vääna, vaid üritame siiski äh, teha parimat oma kodanike jaoks. kuid äh, komisjon jah, on jäänud enda juurde, ega ma teid selles ei süüdista, kuid ütlen teile, et te kaotate või vabandust, lasete käest äh, väga hea võimaluse ja, ja parlamendi kohustus on asjadele vaadata natukene laiemalt ja meie seisukohad on sellised, nagu nad on kui peaks juhtuma õnnetus ja sellega kaasneb radioaktiivne saastatus, siis tänased reeglid, mis on sellisteks puhkudeks ette nähtud, on aegunud, arvestades uudset institutsionaalset ülesehitust, homme tulevad need muudatusettepanekud hääletusele äl ja loodetavasti parlament need suure häälenemusega võtab ka vastu, sellepärast et muuta siis äh, sätteid muutuvate olude jaoks. ja veel üks märkus, äh, härra volinik, me kutsume komisjoni konkreetselt üles äh, hindama lisades toodud standardeid, et seda teeksid rahvatervise ja toiduohutuse eksperdid, need on reeglid, mis on pärit tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest aastatest, samast ajast, kui te ise käisite Tšernobõlis, tollal oli ette nähtud ka ülevaateklausel, aga seda ülevaateklauslit seni pole rakendatud, aga veel kord siis suur tänu, et äh, üritasite meile vastata. suur tänu, härra Peelet, kallid kolleegid, äh, arutelu selles küsimuses on nüüd siis lõppenud ja hääletame homme kell kaksteist.